mul on üks kurb teadaanne, meie endine äh, kolleeg Ian äh, Paisley suri eelmisel nädalal. ta oli seitsmekümne üheksa aastane, äh, ta oli pikalt selle parlamendi liige. ja ta oli ka Põhja-Iirimaal ministriametis lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin teile öelda, et mitmed kolleegid on mulle öelnud, et et äh, praegusel hetkel äh, jõuavad meieni äh, uudised Liibüa rannikul toimunud õnnetusest, kus väga paljud pagulased on hukkunud. kolmkümmend kuus on tõenäoliselt päästetud, kuid väga paljud on hukkunud ja Malta lähedal on aset leidnud tragöödia, kus on tõenäoliselt viissada inimest hukkunud. meie moraalne kohus on teha kõik selleks, et selliseid humanitaarkatastroofe aset ei leiaks, me ei tohi sellistel asjadel lasta juhtuda. lugupeetud daamid ja härrad, eelmisel nädalal andsime teile sellest teada ja ma tahaksin täna uuesti äh, korrata seda, et homme äh, äh, veidi enne hääletust leiab siin aset nii-öelda kolmesaja kuuekümne kraadine ülesvõte, ei siiski mm, kolmapäeval enne hääletust parandab ennast president ähm, on olukord selline, et kõik saadikud võetakse siin üles kolmesaja kuuekümne kraadise Ähm, pildi jaoks ja kõik äh, inimesed, kes äh, kasutavad äh, tehnilisi vahendeid, saavad näha, kus inimesed siin istuvad ja külastajate keskuses olevad külastajad saavad püüdnud ka otsida kolleege üles ja ma tahaksin äh, härra Roilile ka öelda, et kui ta selleks puhuks soovib äh, ennast meikida, siis äh, palun väga ja suur aitäh, see on väga hea vihje. niisiis äh, kolmapäeval kell kaksteist null null on meil kolmesaja kuuekümne kraadine ülesvõte siit saalist. Äh, vastu võetud tekstid äh, ja protokoll äh, seitsmeteistkümnenda juuli koosolekust on kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväited sellega seoses, kui ei, siis on protokoll ka heaks kiidetud. lugupeetud daamid ja härrad, mul on mitmeid teadmisi teile edasi anda, kõigepealt esiteks see, et vastutavad Hispaania ametivõimud on